Dear colleagues, um, we're going to, we're going to make a start. Um, we have... head kolleegid, alustame koosolekuga. meil ei ole väga palju aega ja tegemist on väga olulise päevakorrapunktiga, nii et ma tahan, et sellega piisavalt aega jääks. niisiis, alustagem ja Michael Flaherty on siin, tere tulemast on tõesti hea meel tervitada teid Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktorit, kes tutvustab meile ameti kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta tööprogrammi ja prioriteete. kolleegid kindlasti teavad, aga see väärib äh, ülekordamist, et meil toimub koosolekust veebiülekanne ning äh, põhiõiguste äh, ameti ülesandeks on siis äh, anda tõenduspõhist abi ja jagada oma oskusteadmisi, mis puudutab põhiõigusi Euroopa Liidu õiguse valdkonnas. ning hiljuti ma külastasin ka Põhiõiguste Ametit, tahaksin tänada Äh, seda väga äh, üksikasjalikku teavet, mis me sealt saime, me oleme ka koos sekretäriaadiga äh, uurima, milliseid järgnevaid samme saab ähm, sellest lähtuvalt teha, nii et see on tõesti meie suhteid oluliselt tugevdanud. väga oluline teema praegu on Põhiõiguste Ameti individuaalne tugi parlamendiliikmetele, et see oli teema, mida mitmeid kordi tõstatati ja ka mitmed teised äh, struktuursed ja strateegilised äh, teemad ning poliitika teemad, mis kindlasti tulevad äh, kõne alla täna ning tahan anda teile teada ka seda, et on läbi viidud sõltumatu välishinnang ametile vastavalt artikli kolmkümmend üks eh, FRA määrusest ja see on ka meie veebilehel kättesaadav. nüüd eh, annaksingi sõna kohe Maiklile, kes eh, siis räägib meile FRA kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta tööprogrammist ning pärast seda saab esitada küsimusi tere tulemast ja palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, suur tänu teile ja lugupeetud parlamendiliikmetele küllakutse eest ja suur tänu ka minu poolt selle eest, et veetsite meiega väga väärtuslikku äh, külastuspäeva äh, ning see oli meile oluline ka selleks, et mõistaksime paremini, kuidas saame teie komisjoni liikmeid toetada. lugupeetud parlamendiliikmed, pean ütlema, et ma ei astu sellele aastale vastu väga suure optimismiga, ei saa öelda, et olukord oleks oluliselt parem kui eelmisel aastal meil oli suuri raskusi, me näeme kuritarvitamise mustreid, mis on äh, vastuvõetamatud ning äh, liialt paljud äh, liidrid nad äh, kuritarvitavad süsteemi ennast. ning äh, samuti suur osa elanikkonnast ähm, võib-olla ei mõista piisavalt, et inimõigused, põhiõigused on mõeldud nende jaoks. see tähendab, et me peame tegema tugevaid jõupingutusi ning äh, meie loodame näha ka Euroopa Parlamendi parlamenti mängimas tugevat juhtrolli selles vallas. põhiõiguste amet toetab teid jätkuvalt selles juhtrollis, mis puudutab poliitika kujundamist ja õigusloomet, et tugevdada põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus. nüüd, et raamistada meie toetavat rolli teile ja institutsioon, teistele institutsioonidele, äh, siis äh, juhatus äh, võttis eelmisel aastal vastu viieaastase tegevuskava, mis lähtub mitmeaastasest finantsraamistikust ja võtab arvesse ka välishindamist, mida esimees just mainis. ja see viie aasta äh, töökava äh, see koosneb iga-aastasest töökavadest, kahe tuhande kaheksateistkümnendas kavas, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kavas on siis umbes nelikümmend viis projekti. ma tahaksin mõnda neist tutvustada, mis võiksid teie komisjonile erilist huvi pakkuda. kõigepealt äh, kõigest paar nädalat tagasi me avaldasime aruande, mille koostamiseks meil läks üks aasta ja see puudutas siis kodanikuühiskonna olukorda ja ruumi kodanikuühiskonnale Euroopa Liidus. me näeme, et kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis eh, on kodanikuühiskonnale aval-, avaldatav surve küllalt tugev eh, ning me viisime läbi selle töö vastavalt äh, meie asutavale määrusele, mis näeb ette, me peame tegema tihedat koostööd kodanikuühiskonnaga, mis tähendab, et meil on ka horisontaalne ülesanne kontrollida põhiõiguste ja inimõiguste olukorda kodanikuühiskonnas. ja nagu öeldud, me leidsime, et kahekümne kaheksas liikmesriigis on erinevaid surveid, regulatiivsed, majanduslikud surved, äh, probleemid juurdepääsuga Äh, siis äh, mm, poliitilisele süsteemile ja kohati ka äh, tõeline oht inimeste varale ja, ja tervisele, aga me leidsime mõnedes liikmesriikides ka häid näiteid, mis väärivad tähelepanu. see, selle aruande, see aruanne sisaldab ka soovitusi näiteks, mis puudutab juurdepääsu rahastusele, samuti võimekuse või võimekuse loomine Euroopa Liidus, et oleks võimalik jälgida neid erinevaid äh, surveid kodanikuühiskonnale. ning loomulikult me jätkame seda tööd ka kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. teine töövaldkond, mida tahaksin näitena mainida, on meie uurimistöö põhiõiguste teemal seoses äh, suuremahuliste ulatuslike IT-süsteemide kasutamisega Euroopa Liidus. praegu on äh, üheksa õigusloomelist ettepanekut ettevalmistamisel selles vallas ning me oleme kolm õiguslikku arvamust selle kohta ette valmistanud. kaks neist esitanud ka parlamendil kahekümne kaheksandal märtsil äh, avaldame selle kohta ka arvamuse, ma mainiksin mõningaid põhilisi probleeme põhiõigustega, mida oleme avastanud viimase kahe aasta jooksul kõigepealt on probleem sellega, et andmesubjektid ei ole piisavalt teadlikud oma õigustest seoses kogutud andmetega nende tegevuste kohta. teiseks valmistab meile muret see, mis puudutab andmete täpsust erinevates süsteemides ja see on oluline sellepärast, et et see võib tekitada üsna suuri mureküsimusi seoses põhiõiguste inimõigustega. eks see on seotud ka veel ühe teise mureküsimusega, nimelt kuidas saab andmesubjektide õigusi praktikas kaitsta, et neil oleks praktikas võimalik oma andmeid parandada ja kustutada lasta. nii et see on muidugi otseselt seotud sellega, millised andmed üldse nende kohta sisestatakse. samuti nende äh, suuremahuliste süsteemide koostalitlusvõime, me oleme selle kohta avaldanud eraldi raporti, osaledes komisjoni kõrgetasemelises ekspertrühmas ning selles raportis on toodud välja sarnased küsimused, nagu need, mida juba mainisin ning eelkõige koostalitlusvõime kontekstis on oluline keskenduda Äh, siis ees, piiratud eesmärgil andmete kogumisele. koostalitlusvõime ei ole ainult probleem, äh, problemaatiline põhiõiguste seisukohast, vaid see võib anda ka väga olulisi eeliseid, näiteks kadunud laste otsimisel. usun, et meie raporti tulemused on väga olulised selles arutelus, aga ma tahaksin tuua välja, et mõndasid elemente neist ettepanekutest, mida praegu arutatakse, me ei analüüsinud, sest need, sest need ei olnud kõrgetasemelise töörühma arutelude teemaks. pean siin silmas eelkõige mitme identiteedi tuvastamise ettepanekut ja ühtse ähm, äh, siis äh, Äh, andmekeskuse äh, teemat. et mul oleks hea meel, kui äh, parlament tegeleks siis mm, koostalitu sõime teemaga edasi, me oleme valmis ka koostama arvamuse, kui, kui selleks on soov ning samuti oleme valmis tutvustama lähemalt meie uurimistulemusi, mis puudutab biomeetrilisi andmeid. nüüd meie kolmas töövaldkond ähm,, rände hotspotid, seda teemat või tööd selle teemaga oleme jätkunud ja just eelmisel nädalal me allkirjastasime uue vastastikuse mõistmise memorandumi Kreeka valitsusega, et jätkata meie tööd ka sel aastal ja millega me täpsemalt tegeleme, näiteks Itaalias me tegeleme nende hotspotide tegevus Mm, reeglite läbivaatamiseks, need oleksid kooskõlas põhiõigustega, näiteks lastekaitse vallas. ning me toetame ka Itaalia valitsust, mis puudutab äh, laste eestkostet. ja Kreekas tegeleme praegu väga tihedalt äh, seksuaalse ja soopõhise vägivallaga. hetkel kaardistame võimekust selle väga tõsise teemaga tegelemiseks neis hotspotides, mis on Kreeka saartel. ja täpsemalt äh, veel äh, selle teema kohta. me oleme nüüd äh, viimase kahe aasta jooksul iga kuu avaldanud aruande olukordadest mitte ainult esmas vastuvõtukeskustes, vaid ka äh, neljakümnes äh, erinevas äh, punktis liikmesriikides ning me suutsime leida viis valdkonda, kus on pidevalt probleeme neis liikmesriikides, kus me oma analüüsi käisime. kõigepealt mõnedes paikades on probleeme juurdepääsuga varjupaigamenetlusele või teisiti öeldes on juurdepääs halvem kui kaks aastat tagasi mõnedes liikmesriikides. teiseks, kui inimese, inimene on saanud juurdepääsu varjupaiga menetlusele, siis mõnedes paikades võtab menetlus liialt äh, kaua aega ning tihtipeale on menetlus ise ka problemaatiline, näiteks edasikaebamisõiguse seisukohast. kolmandaks, me näeme jätkuvalt väga murettekitavaid vastuvõtutingimusi, mis puudutab äh, seda füüsilist infrastruktuuri, majutusvõimalusi põgenikele ja, ja seda keset talve. me räägime siin sellistest elementaarsetest asjadest nagu äh, peavari ja küte. paljudes kohtades seda ei võimaldata ja neljandaks, äh, lastekaitse on jätkuvalt suureks probleemiks nii on see olnud juba viimased kaks aastat ja lõpetuseks mm, valmistab meile muret, et äh, on liigne trend äh, ränd-, sisserändade kinnipidamiseks, äh, eelkõige alaealiste kinnipidamiseks, mida tuleks tegelikult kasutada ainult viimase võimalusena. mul oleks hea meel, lugupeetud parlamendiliikmed, kui me saaksime pidada põhjalikumat arutelu põhiõiguste teemal sisserändajate õiguste kontekstis mitte ainult esmase vastuvõtukeskustes, vaid ka mujal. ja nüüd rääkides roomade põhiõigustest, siis me oleme kaks mm, väljaannet avaldanud või eh, on plaanis avaldada esimene neist aprillis, see puudutab siis aastatel kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kuusteist Äh, olukorda Euroopas seoses romade vastasusega ehk siis diskrimineerimine tööturul ja muud äh, roomade vastu diskrimineerimise elemendid. ja teiseks, äh, teine oluline teema on siis seotud tööturu segregeerimisega ning selle kohta avaldame aruande roomade ja äh, naississerändajate kohta. ma arvan, et see on oluline, et me saaksime ähm, analüüsida just Rooma naiste erilist olukorda võrreldes äh, Rooma meestega ning äh, kirjeldada seda laialdast diskrimineerimist, millega nad silmitsi seisavad. nüüd e-, järgmine teema, ähm, õigusriik, õigusriigi põhimõte, see on muidugi palju äh, laiem mõiste puudutab palju rohkemaid erinevaid valdkondi kui põhiõigusi, millega me tegeleme, aga sellegipoolest õigusriigi põhimõte on, on äh, siis põhiõiguste kaitse keskmes ning meie jätkame äh, ka selles kontekstis oma toa pakkumist. üks olulisemaid äh, arenguid käesoleva aasta sellega seoses on siis Euroopa Liidu põhiõiguste kaitsesüsteemi loomist kus siis kogutaks kokku andmed liikmesriikidest, Euroopa Nõukogust äh, ja muudest institutsioonidest, mis tegelevad põhiõigustega, siis on võimalik sellest andmebaasist otsida andmeid vastavalt riigile ja rikkumise tüübile, et see on väga oluline areng. ja siis tahaksin mainida veel ühte olulist teemat, nimelt sel aastal on möödunud kaks aastat kahekümnendast aastast, kui toimus esimene põhiõiguste foorum, niisiis kahekümne viiendast kahekümne seitsmenda septembrini käesoleval aastal äh, toimub äh, taas põhiõiguste foorum, see toimub Viinis ja see on oluline sündmus, et algatada arutelusid äh, inimeste vahel, kes tavaliselt omavahel ei kohtu, et leida viis, kuidas kuidas äh, paremini kaitsta põhiõigusi Euroopas. ning äh, üldteemaks on sel aastal kuulumine, kuuluvus. kuidas äh, kõiki kaasata, kuidas tagada kaitse kõigile nende, kõigile inimestele nende mitmekesisuses seal on kohal nii ÜRO kui Euroopa Nõukogu kui Euroopa Liidu kõrged esindajad ja samuti kodanikuühiskonna äh, esindajad, nii rohure äh, tasandi organisatsioonid kui ka suuremad äh, organisatsioonide esindajad, samuti erasektori ettevõtete esindajad, noored. nii et loodame, et see tõesti annab ka häid tulemusi. eelmisel korral oli kohal ka tugev libe delegatsioon, nii et ootame teid ka käesoleval aastal sinna ning ning muidugi oleks hea meel teiega arutada ka selle foorumi järel äh, edasisi samme. ja nüüd ma tahaksin rääkida meie välishindamisest, teine välishindamine äh, viidi siis läbi, mis äh, vaatas äh, siis meie tegevuse olulisuse, tõhususe, ähm, lisandväärtuse ähm, koordineerituse ning mul on hea meel öelda, et me saime hä head hinded kõigis valdkondades äh, siiski esitati ka mitmed soovitused, kuidas me saaksime oma tööd paremini teha ning detsembris siis äh, juhatus äh, analüüsis seda. ma tahaksin teile tutvustada mõningaid soovitusi, mida, mille siis juhatus kinnitas. ma tegelikult annan ainult kolm näidet, aga mitte ükski neist ei tule teile ilmselt uudisena. kõigepealt ametil ei ole jätkuvalt äh, otseseid volitusi iseseisvalt tegutseda, mis puudutab politsei juurdlusi kriminaalasjadesse ning amet sooviks endale siis otseseid volitusi teha. teiseks juhatus soovitab, et meile antaks volitused koostada omaalgatuslikult arvamusi äh, Euroopa Liidu õigusloomeliste ettepanekute kohta, nagu ka mainisin, siis seni me saame seda teha ainult mõne institutsiooni taotlusel Ta,, tavaliselt esitab selliseid taotlusi parlament. ning kolmandaks on meil liialt vähe ressursse. me ei ole võimeliselt saavutama oma eesmärke nende tagasihoidlike vahenditega, mis meil praegu on. ja lõpetuseks, härra esimees tahaksin meenutada, et et ähm, teie komisjonilt küsitakse just praegu, arus konsulteeritakse teiega, mis puudutab äh, liikme nimetamist äh, meie mm, teadusnõukogus, see on meie jaoks väga oluline teema, teadusnõukogu tagab, et meie uurim-, uuringud oleksid tõesti ka äh, kõrge kvaliteediga, nii et ähm, ma loodan, te teete hea valiku. ja lõpetuseks, ees on seismas Austria eesistumine, ma kujutan ette, et see pakub paljudele teist hea võimaluse külastada ka Viini. et lisaks Põhiõiguste Foorumile tahaksin kutsuda kõiki kõiki komisjoni liikmeid külastama Põhiõiguste Ametit ja loodetavasti suudame teile anda seal veelgi parema ülevaate sellest, millega me tegeleme, aitäh! suur tänu, Maiko! veel paar kommentaari minu poolt ka. loomulikult osaleme täielikult Foorumi töös, suur tänu selle kutse eest. aga juhiksin tähelepanu veel mõningatele asjaoludele, käisin hiljuti Viinis, kohtusin äh, nõukogu direktorit, perso-, direktori personaliga ja meil olid väga põhjalikud arutelud Teie ütlesite siis ja ütlesite praegu, et soovite nii mõndagi saavutada, nii mõndagi rohkem teha. algatusarvamused, ressursid olid teemad, millest rääkisime politsei ning justiitskoostöö kriminaalküsimustes teie soovitud töövaldkonnana oleme need kõik kõrva taha pannud ning lubasin omal ajal selle teema komisjoniga tõstatada, meie komisjoniga tõstatada, aga teiegi lubasite seda omalt poolt teha, tõesti, teie töövaldkond on suur, väga suuri väljakutseid sisaldab poliitiliselt. aga ka praktilisele küljele tuleb tähelepanu pöörata, te olete teinud ära palju, kolleegid, kes on Viinis käinud, näevad, kui suured on akadeemilised saavutused ja ka meie individuaalsed liikmed eraldivõetuna võivad Euroopa Põhiõiguste Ametilt tuge paluda. isikud on teretulnud Viinis, sellest võib-olla ei teata alati, aga see on samas otsustava tähtsusega. põhiõiguste amet ei saa nii intensiivses töövaldkonnas tööd teha, kui ei ole individuaalseid kontakte nii et äh, raportöörid, äh, inimesed, kellel on erihuvid selle teema vastu, ähm, peaksid seda teadma. aga nüüd saavad sõna kolleegid. Kal-, Katrine Tšinitši, palun. suur tänu. suur tänu härra Flahertile äh, ettekande eest, kus rääkisid, räägiti paljudest väljakutsetest millega me kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal tõenäoliselt silmitsi seisame põhiõiguste valdkonnas. Teie loetelu oli pikk ning ähm, ma tahaksin omalt poolt äh, tänada Põhiõiguste Ametit kogu teie töö eest. aga nagu te ütlesite, jah, äh, väljakutseid on palju, terrorism, rändekriis ning äh, teised põhiõiguste ohud äh, ka internetimaailmas. sellega seoses tahaksin keskenduda teemale, mis on iseäranis oluline, nimelt alaealiste kaitse. internet ning äh, sotsiaalmeedia äh, leiavad kasutamist noorte poolt ja, ja laste poolt, üha nooremad hakkavad seda juba kasutama, sellega kaasnevad paljud võimalused, saab infot koguda ja nii edasi, aga on ka palju riske vihakampaaniad, küberkiusamine, libauudised, äärmuslus, radikaliseerumise surve läbi interneti. ja ma tahaksin küsida seda, et mida saaksime nende ohtude vastu ette võtta, millistele vahenditele peaksime meie Euroopa Parlamendis keskenduma selleks, et paremini alaealisi kaitsta selliste ohtude eest? te olete väga paljude teemade kallal tööd teinud ning alaealistega seoses mainisite alaealiste vahistamist. see peaks alati olema vastuvõetamatu. volinik Jourova kohtus, äh, osales kohtumisel alaealiste äh, õiguste teemalisel kohtumisel Euroopa Parlamendis eelmisel aastal ja räägiti äh, ka alaealiste vahistamist, ei, nii ei saa. ei saa, et alaealisi hoitakse vahistatuna paljalt sellepärast, et nad näiteks on sisserändajad. see on vastuvõetamatu. ja siin oleme sujuvalt jõudnud ka saatjate alaealiste teema juurde. tahaksin teada, mida kavatsete Eurodaki teksti osas ette võtta. Eurodakis räägitakse ala, saatjate alaealiste isiku tuvastamisest ning sellest, et neile saab kaitset anda ainult siis, kui me saame olla kindlad nende isiku samasuses. teksti üle praegu veel küll arutatakse, aga sõrmejälgide võtmise vanuse alandamine kuuenda eluaastani on isegi olnud arutelul. ja loomulikult sellega seoses võib tekkida ähm, oht, et äh, noori suru-, sunnitakse sünni sõrmejälge andma vastu nende tahtmist, siin ma pean silmas muidugi kuueteist-seitsmeteistaastasi juba, mitte äh, varem, et ja siis veel. välis- ja sisesurve, mis on meie ühiskonnas ähm, ning terrorismioht, terrorismilained ning hävitustöö on toonud mõningates riikides paraku kaasa diskrimineerimise ja selle all kannatavad moslemi kogukonnad. loomulikult sellel on oma tagajärjed. sotsiaalne surve mis võib äh, selliste kogukondade diskrimineerimist veelgi suurendada. ja sellele siis reageerivad need, kes ei tunne, et ühiskond neid vastu võtab, neid tervitab, neid hindab, kes, nad ei tunne, et nad on üks osa kogukonnast kui sellisest. ja need on teemad, mida tuleb analüüsida ning tahaksin teilt natukene rohkem kuulda selle kohta. härra Boni, palun suur tänu väga põhjaliku ettekande eest. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta töökava ja prioriteetide tutvustamise eest. väljakutseid on palju. Need on asjakohased ning Euroopa Liidus meie jaoks tähtsad kohal. olen täielikult äh, nõus teiega, peame tegelema äh, sisserändajatega, kriisikeskustega, mustlasvastasusega, aga peame ka uusi nähtusi jälgima Äh, ja kahjuks on antisemitism tõusuteel. see on Euroopa riikides muutumas tõsiseks probleemiks ja kui me räägime õigusriigist, õigusriigi põhimõttest, siis minu meelest ei ole see oluline mitte ainult siis, kui me räägime justiitssüsteemidest ning kohtusüsteemidega seotud probleemidest, nagu näiteks Poolas, vaid me peaksime äh, mõtlema ka sellele, et mida tegelikult muutused tähendavad tegelikult päris kodanikele, tavakodanikele. olukorral tuleb silma peal hoida ja vaadata, kas inimesed on kuidagi ohus või mitte. suur tänu siis jah, nende raportite eest kah. see digitaalne temaatika, andmesubjektid, andmete täpsus ning see, kuidas muuta Äh, võimalus äh, andmeid kustutada ning äh, andmeid korrigeerida kättesaadavamaks, kõik see on väga oluline ning loodetavasti me hakkame andmekaitse üldmäärust õige pea rakendama ning see on väga oluline. me peame ning ma arvan, et sellega seoses taaskäivitub avalik arutelu selle üle, kuidas kaitsta privaatsust, kuidas kaitsta isikuandmeid ning loodetavasti teie raport annab meile palju infot. minu viimane kommentaar puudutaks äh, teie raportit, mis äh, käsitleb äh, kodanikuühiskonna organisatsioonide väljakutseid. suur tänu teile selle raporti eest, teie töö on suurepärane ning ma arvan, et selle raportiga seoses tuleb meil rääkida paljudest teemadest, mis on selles raportis tõstatatud. ja mul on üks ettepanek Claude'ile ning teile Teie amet on esitanud üheksa arvamust, need on äh, soovitused, kui nüüd aus olla, ja ma arvan, et me peaksime aeg-ajalt nende soovituste teema juurde tagasi pöörduma. et me mitte ei loeks neid raporteid, vaid me peaksime mõtlema selle peale, kuidas me saaksime luua sellise olukorra, kus äh, nendest äh, soovitustest ka kinni hakatakse ja midagi ette võetakse üks teema oli seotud näiteks kodanikuühiskonna rahastamisega. selle teema tõstatame siis, kui koostame omalt poolt resolutsiooni ettepaneku selle kohta, kuidas sõltumatult rahastada organisatsioone, kes aitavad kaasa demokraatia, õigusriigi põhimõtte ülesehitamisel ning äh, kodanikuühiskonna ülesehitamisele kõikides meie riikides. härra Pooli tõstatas selle äh, küsimuse siin. Äh, teie arvamus on väga hästi, et teie arvamused on väga hästi koostatud põhjaliku taustatöö uuringuga, põhjaliku taustatööga, aga oluline on see, kuidas me neid kasutame hiljem ja see sisu on tõesti äärmiselt kasutamiskõlblik. ka Eurodoci puhul on väga oluline jah, et kuidas äh, me kõike seda praktikas ellu viime. härra Jurek, palun suur tänu! suur tänu, härra eh, direktor, te alustasite oma väga huvitavat ettekannet sellega, et ütlesite, et kodanikuühiskond on praegu kriisis Euroopas ja see on väga oluline teema teie ameti jaoks. ma tahaksin seda teemat natuke laiendada, sest tõepoolest on see väga oluline, näiteks Rumeenias soovis suures elanikkonnas, et äh, viidaks läbi referendum, mis viiks selleni, et Rumeenia põhiseaduses äh, põhiseaduses äh, võetakse sisse perekonna definitsioon nagu mõnedes teistes riikides nagu Poola või Ungari. ja see puhtalt ühiskonnast tulev algatus sellele tekkis äärmiselt raavukas reaktsioon mõnedes ringkondades ka Euroopa Parlamendis, aga ükski avaliku võimu äh, esindaja ei tohiks kasutada põhiõigusi selleks, et äh, et summutada selliseid soove. igaühel on õigus kasutada oma demokraatlikku põhiõigust Ehm, ning äh, on veel teisigi näiteid, näiteks minu äh, riigist äh, aasta tagasi tehti kodanikualgatus abordi vastu, see oli samuti ühiskonnast tulev algatus ning siis ma hakkasin mõtlema selle, et mi-, mis on nende inimeste, kes selle algatasid, stiimuliks äh, asi oli selles, et äh, et valitsus äh, ei, äh, valitsus ei toetanud mitte oma kodanike soove, vaid Euroopa Parlamendi soove selles küsimuses ja nüüd on meil sarnane algatus, kus tuhanded on alla, all, alla kirjutanud, et lõpetada abordid äh, nii et see on jällegi kodanikuühiskonna algatus. kuid äh, seda kodanikkonda nähakse justkui ohuna konsolideeritud demokraatiale. nii et äh, see, see puutub perekonna ja, ja äh, sündimat elu kaitset äh, Need on teemad, mis ei peaks olema Euroopa Parlamendi või üldse Euroopa Liidu reguleerida. see peaks jääma liikmesriikide otsustada, aga praktikas seda võimalust ei toetada, ei toetada, toetada siis nende liikmesriikide õigust ise äh, seda reguleerida. nii et äh, oleks oluline, et et Põhiõiguste Amet oleks neist probleemidest teadlik ja kasutaks ka oma võimu, et äh, selliseid arenguid takistada. on inimesi, kes teevad selliseid algatusi, kes ei ole parlamendis äh, esindatud, äh, nad peavad astuma vastu meediale. kas nemad saavad oodata teie toetust? ma arvan, et me peaksime saama sellele loota tänu. Uh, ähm, ma tahaksin tänada härra Michael O'Flahertit selle põhjaliku ettekande eest. kõigepealt kolleeg Boni küsimuse teemal isikuandmete kaitse üldmääruste kohta, alguses te rääkisite andmesubjektidest, minust, meie kodanikest ja sellest, kas andmesubjektid teavad oma õigusi ning kas andmed äh, on, andmete täpsus kogu süsteemis on väga, äh, on tagatud. Need küsimused on väga asjakohased äh, muidugi, aga sellega seoses tekib veel küsimuses, et kas nüüd, kui isikuandmete kaitse üldmäärus sisse viiakse, kas siis mõningad mureküsimused saavad lahenduse? iseäranis, mis puudutab näiteks meie õiguste teadlikkust. Mm, vähemalt selles vallas peaks see isikuandmete kaitse üldmäärus paranemise kaasa tooma. siis põhihaiguste foorum annab meile võimaluse tõstatada teemat, mis on oluline paljudes liikmesriikides, isiku identiteedipoliitika on selline, et lähtutakse, et inimestel on ainult üks identiteet, aga üleilmastunumas maailmas ja Euroopa Liidus on inimestel mitmeid kodakondsusi. Nad näevad ennast äh, äh mitme identiteediga inimestena. mõned identiteedid võib-olla ei ole seotud äh, mitte rahvusliku kuuluvusega, vaid äh, seksuaalse sättumusega äh, või sooga mina tahaksin võidelda selle narratiivi vastu, mis alati seab küsimärgi alla inimeste lojaalsuse. lojaalsus paistab olevat väga kitsa rinnalise tõlgendusega mõiste praegusel hetkel. Te rääkisite põhiõiguste infosüsteemist kas äh, on mingisugune beeta-versioon sellest, äh, mida võiksime juba kasutada, sellepärast et äh, ma saan aru, et seal on otsinguvõimalused nii riigi kaudu kui teema kaudu. varem on probleemiks olnud just see, et riigipõhist tööd ei saa teha. seal on ka viited, ma saan aru, teistele organisatsioonidele nagu ÜRO, siis sellest oleks tõesti väga kasu Ungariga seoses näiteks ja Poola küsimusega seoses, kas on mingisugune beeta-versioon, mida võiksime juba, millega võiksime juba tutvuda? ja lõpetuseks, härra äh, esimees, me räägime siin mitmeaastasest finantsraamistikust juba Euroopa Parlamendis, teie rääkisite omalt poolt Euroopa Põhiõiguste Ametist, Põhiõiguste Ameti tööst ning toonitasite asjaolu, et teil ei ole piisavalt ressursse. ja ma arvan, et see probleem tuleb lahendada äh, mitmeaastase finantsraamistikuga seoses samuti Äh, kas me rahastame siis äh, põhiõiguseid nii hästi, kui peaksime, kas teil on plaanis esitada oma raport, oma analüüs, millega saaksime tutvuda siis, kui me mitmeaastase finantsraamistiku aruteludega lõppfaasi jõuame? suur tänu! meil on veel kaks sõnasoovijat nimekirjas ja me tahame, et äh, Michael Flaherty saaks ka vastata ning meil on viisteist minutit jäänud äh, veel kuni kella kümneni, nii et piirduksimegi siis nende kahe viimase sõnavõtuga ja siis annan sõna Maikelile. järgmisena saab siis sõna Cecil Kienge, palun. suur tänu, Claude. ja suur tänu ka Euroopa Liidu põhiõiguste ameti direktorile härra Flaertile kes tutvustas meile oma ameti tööprogrammi. mul on üks konkreetne küsimus, aga kõigepealt tahaksin äh, ma tänada teid kahe tuhande kaheksateistkümnenda kuni kahekümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta tutvustamise eest. Äh, äärmiselt huvitav ettekanne, äärmiselt huvitav temaatika. minu jaoks on oluline varjupaiga teema, äh, rände teema Äh, ja me peame lähenema nendele teemadele holistlikult. see teema puudutab paljusid äh, ränne ja rändega seotud teemad ei, ei kao kuskile. aga nüüd siis äh, teemadest, millega me peaksime äh, põhjalikumalt tegelema ja konkreetsemalt. Maduratas Itaalias äh, paar päeva tagasi üks mees äh, lasi maha kuus inimest. tema eesmärgiks oli tappa nii palju mustanahalisi kui vähegi võimalik. tegemist ei olnud sugugi mitte isoleeritud juhtumiga, erandjuhtumiga on tehtud avaldusi äh, valge rassi ülimuslikkuse kohta. aastaid olen ma rääkinud sellest, et äh, afrofoobia peaks olema ka meie töö päevakorras. sellised rünnakud on just nimelt afrofoobia väljendus ning äh, mul on äh, väga hea meel, et te võitlete mustlasvastasuse ning äh, islamofoobia vastu. aga tahaksin küsida teilt, et kas kavatsete jätkata seda tööd ja laiendada seda tööd ning tunnistada ka afrofoobiat ning Aafrika päritolu inimeste järeltulijate diskrimineerimist? nii ei saa jätkata. vähem kui kuu aega tagasi lihtsalt süütud inimesed lasti maha, nii et äh, inimesed tulid tänavale, olid meeleavaldused ja nii edasi. aga ma arvan, et afrofoobia vastane võitlus vajab põsi, tõsisemat kaalumist ning äh, tõesti, see tuleb, asjad tuleb kätte võtta kui Aafrika päritolu mustanahalised inimesed leiavad ennast diskrimineerituna ning ähm, räägitakse valge rassi ülimuslikkusest, siis ähm, on olukord problemaatiline. selline rassism on üsna eriline ning selle tõttu tuleb võtta ka erilisi mõõtmeid selleks, et selle vastu võidelda. ning põhiõiguste amet ameti panus võib siin olla otsustava tähtsusega, eriti kui me räägime andmete kogumisest, komisjonile ettepanekute ja input'i esitamisest, et seda probleemi nähtavaks muuta. mis puudutab inimõigusi, siis ma arvan, et me peaksime looma ka Euroopa Liidu inimõiguste ning demokraatia fondi. suur tänu, Cecil Kienge! ma tean, et afrofoobia teema on päevakorras, aga Maicel vastab teile ilmselt ka ja lõpetuseks Anna Komes, palun. jah, toetan täielikult seda, mida kolleeg Cecil Kienge just ütles ähm, selle kohta, et me peame ka väärilist tähelepanu pöörama afrofoobia probleemile iseäranis, äh, pidades silmas seda kohutavat kuritegu, äh, mis juhtus Itaalias see probleem aga ei ole Äh, ainult Itaalia probleem, vaid see, seda näeme ka mujal ning sellega tuleb tegeleda. aitäh ka raporti eest, äärmiselt põhjalik raport. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametil ei ole piisavalt ressursse, ütlesite te, ja hoolimata sellest, et ressursid on napid, teete teie suurepärast tööd. iseäranis äh, murelikult kuulasin äh, rände vallas tehtavast tööst tehtavat ettekannet ja mitte ainult kriisikeskustes tehtavast tööst, vaid ka sellest, kuidas äh, parandatakse varjupaiga taotlejatel taotlusmenetlust. käisin Välisasjade Komisjoni delegatsiooniga Euroopa Parlamendist Iraanis hiljuti ja ma tundsin häbi. me räägime Iraanist, me räägime Iraanist sageli negatiivselt. Iraanis on kaheksakümmend 80 miljonit äh, kodanikku, Saksamaa suurus ja neil on umbes kolm miljonit äh, varjupaiga taotlejat ja pagulast ja see töö, mida nad ära teevad äh, töölubade vallas selleks, et tagada kõigile haridus, mitte ainult lastele, vaid ka isegi täiskasvanutele, sellepärast et suurem osa sisserändajatest on afgaani päritolu. ja tervishoiu valdkonnas tehakse ära suur tööd. nii et see seab meid halba valgusesse. ja teie mured, millel te välja tõite, te näitavad sedasama. ja rändevastasus äh,, naeruväärne aga mul on teile konkreetne küsimus. Teie tegelete Euroopa Liidu siseste asjadega, aga meil on ka oma vastutusvaldkonnad, oma kohustused ja mõned liikmesriigid äh, kasutavad allhangeid äh, nii-öelda, et oma kohustustest kõrvale hiirida Liibüas. Euroopa maksumaksja rahadega makstakse selle eest, et inimesi peetakse lihtsalt äh, vang-, vahistuses ja äh, piinatakse ning ma tahaksin küsida, kas teil on olnud võimalus vaadata, mida UNAFOR teeb äh, koolitajate koolitamisega seoses, äh, kui me räägime sellistest kohtadest? ma toetan teid, äh, kui te ütlete, et tahaksite volitusi ähm, ka politsei ja justiitskoostöö vallas kriminaalasjades aga siin ei ole mängus mitte ainult üks riik, loomulikult, aga üks riik äh, on äh, riik, kus on aset leidnud mingisugune, on kohutav sündmus, mida eriti Euroopas ei näe, nimelt ajakirjanik tapeti Malta, Maltal. politseinik, justi-, äh, justiitssüsteem ei toiminud ja, ja siin oleks Põhiõiguste Amet parlamendi panus äh, väga asjakohane selle konkreetse juhtumi puhul. selle konkreetse juhu, juhtumi puhul on see teie panus äärmiselt oluline. ja nüüd Maicel. suur tänu ja suur tänu meie, teie komisjonile väga asjakohaste küsimuste eest. asun kohe vastama. proua Tšinitši Te vastasite, esitasite terve rea küsimusi, mis puudutab lapsi ja internetti ning seda, kuidas me kaitseme inimõigust, inimõigusi internetis ja mul on väga hea meel teile teatada, et me algatame sel aastal uue projekti, mis käsitleb inimõigusi ja algoritme. me meie jaoks on see uus tegevusvaldkonda praegu, aga uurime siis tehnilisi võimalusi inimõiguste teema valdkonnas, algoritmid, inimõigused, blockchain, tehnoloogia ja nii edasi ja nii edasi on teemad, millega tegeleme. samuti meediakirjaoskuse projekt ning teadlikkuse tõstmine nii laste kui täiskasvanute hulgas on meil töös, nii et inimesed paremini saaksid aru sellest, millega nad internetis kokku puutuvad. mis puudutab alaealiste kaitset Eurodaki kontekstis, siis mul on väga hea meel teile meelde tuletada, et esitasime oma arvamuse Euroopa Parlamendile just konkreetselt selle teema kohta kahekümne teisel detsembril kaks tuhat kaks, kaks tuhat kuusteist rääkisime väga üksikasjalikult äh, kõikidest Eurotaki sätetest äh, vastavusest inimõigustele ja pöörasime erilist tähelepanu alaealistele ning äh, alaealiste puhul on meie hinnangul kindlasti jõu kasutamine ka sirmejälgede võtmisel täiesti vastuvõetamatu siis üldine terrorismivastane võitlus ning sellega seoses kasvav diskrimineerimine moslemi kogukondade äh, Äh, suunal ning afrofoobia, Cecil Kienge kommentaar, nendes valdkondades äh, on meil mitmeid tegevusi plaanis. sel aastal algatame uue töövahendi, mis kannab hoolt selle eest, et politsei profiilide koostamise töö oleks põhiõiguste kohane siin võetakse arvesse ka digitaalset vanust, tavaliselt profileerimisega tegeleb masin, mitte mingi politseinik kuskil tänaval ning seda tuleb samuti arvesse võtta. härra Boni, härra Boni, me hakkame koostama uut uuringut antisemitismi teemal, see valmib selle aasta jooksul ning äh, selle uuringu tulemused äh, peaksid olema kättesaadavad kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta detsembril. see peaks olema teile abiks nüüd, kus antisemitism on paraku tõusuteel Euroopa Liidus. härra Boni küsis meilt, et kas me võtame arvesse Äh, õigusriigi põhimõtte ning demokraatia nõrgenemise mõju kodanikele. jah, põhiõiguste infosüsteem annab meile võimaluse vaadata seda, mida kõik organid selle teema kohta ütlevad ähm, ning äh, seda saab siis ainult kasutada. härra Boni ettepanek äh, on teretulnud, nimelt et Euroopa Parlament vaatab uuesti üle meie kodaniku ühiskonda puudutavad soovitused, teeb seda korrapäraselt, meiegi osaleme hea meelega sellises algatuses ja ma tahaksin tänada ka Euroopa Komisjoni, kes on valmis sedasama tegema ja eriti kui teemaks on rahastamine. härra Juurak, suur tänu teile teie tähelepanekute eest, perega seotud teemad reproduktiivtervisega seotud teemad ei ole Euroopa Liidu pädevuses, seetõttu amet sellega ei tegele. proua Sargent Sargentini. mis puudutab äh, biomeetrilisi vigu, äh, siis äh, meie raportis käsitleme me seniseid tavasid, see avaldatakse aprillis ja me räägime peamiselt siis valest rakendamisest, mitte valest õigusraamistikust ja, ja valesid rakendamisega seotud vigu äh, võib tulla ka pärast isikuandmete kaitse üldmääruse rakendumist. kavatseme anda välja ka oma käsiraamatu nendele, kes tegelevad isikuandmete kaitsega. see on äh, mõeldud just nimelt toetamaks isikukait-, andmete kaitse üldmääruse jõustumist. ja jah, äh, kuuluvustunne kui seda tõlgendada nii, nagu teie seda teeksite, see rikastaks meie foorumi mitmekesisusele suunatud lähenemist jah, äh, meil äh, on hea meel esitada ka parlamendiliikmetele ettepaneku selle kohta, kuidas paremini põhiõigusi Euroopa Liidu eelarves toetada mitmeaastase finantsraamistiku raames. proua Kienge, kahekümne kaheksandal novembril kavatseme avaldada äh, EU Midase uuringu kohta, uuringupõhise trükise, kus keskendume just nimelt Aafrika teemale ning Sahara aluse Aafrika inimeste äh, diskrimineerimise temaatikale. ja proua Gomes meie võimalused äh, Euroopa Liidu väliste valdkondadega tegeleda äh, on piiratud, oleme seda teinud biomeetriliste uuringute vallas äh, tegelesime näiteks äh, saatkondadega väljaspoolt, sellepärast et seal kogutakse suuremahuliselt andmeid, siis äh, samuti, kui me tegelesime turvaliste tagasipöördumisriikide nimekirjaga, aga võimalused ähm, minna riikidesse, mida te mainisite, ei, ei, ei, ei, see lihtsalt ei ole meie võimekuse piires praegusel hetkel, aga võime seda muidugi kunagi uurida, sõltuvalt teiegi otsustest suur tänu, et vastasite nii äh, lühidalt, sellepärast et meil on hääletus tulemas ja seetõttu ma jätaksingi kõik viisakad pöördumised siin vahele, tänaksin lihtsalt kiiresti põhiõiguste ametit suure töö eest ning ähm, äh, rõhutaksin, et oluline, olulised on ka individuaalsed kontaktid meie liikmete ja põhiõiguste ameti vahel ning meil on väga hea meel kasutada teie materjale, teie äh, näitajaid, teie uuringute tulemusi ning ähm, jah, me meie liikmedki puudutasid neid teemasid, mis meile huvi pakuvad ning ähm, see vahetus, äh, noh, teabevahetus meie vahel jätkub ka tulevikus, see protsess äh, jätkub. suur tänu teile teie panuse eest. kallid kolleegid, kui kõik on valmis, siis äh, asume hääletama. kui võtate istet, siis on, saame sellega pihta hakata. We um, so we have the opinion on the annual report ja Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettusevastane võitlus, seda käsitlev kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruanne Barbara Kudrytška on raportööriks. Barbara, kas sa soovid sõna? jaa, we have uh, üheks minutiks. meil on ainult viis kompromissettepanekut ja ma väga soovitan teil hääletada kompromisside poolt ja raporti lõpphääletuse poolt ja ma tahaksin tänada kõiki varuraportööre ja nõunikke suurepärase koostöö eest, tänan. suur tänu, Barbara. Äh, seega suur tänu ka teie raporti eest ja tänan. ja ma tahaksin vabalt rõhutada mõlemat asja. suur tänu, Barbara, kas kõik on valmis hääletama? kompromiss üks, hääletus algab. hääletus lõppes vastu võetud, kompromiss kaks, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud, muudatus üheksa, hääletus algab. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatus kümme ja üksteist identsed, hääletus algab. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatus kaksteist, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatus kuusteist, hääletus algab hääletus lõppes. vastu võetud. muudatus kakskümmend kaks, hääletus algab. lõppes. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus algab. vabandan, kompromiss neli, hääletus algab. tänan, Toomas, selle paranduse eest. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus algab hääletus lõppes. vastu võetud. muudatus kakskümmend seitse, hääletus algab. hääletus lõppes. samuti vastu võetud ja äh, nimeline hääletus, lõpphääletus, hääletus algab. hääletus lõppes vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, kaheksa vastu, kolm erapooletut. õnnitlused proua Kudritškale, raportöörile. ja sellega hääletus lõppes Mr. Radev. colleagues, I... kolleegid, ma kavatsen jätkata järgmise päevakorrapunktiga, palun lahkuge vaikselt, kui te soovite lahkuda. palun lahkuge võimalusel vaikselt. järgmine punkt on äh, kümme, üksteist kuni viisteist puudutab Euroopa Liidu Barbadose vahelisi lepinguid lühiajalise viisanõudest loobumise kohta, seejärel Mauritiuse vabariigiga, äh, St Kitts and Nevis, Antigua ja Barbudaga ja anname sõna härra Pavelile. Äh, tänan esimees, kallid kolleegid, raportöörina äh, Euroopa Liidu ja Barbadose vahelise lepingu vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumise käsitleva lepingu suhtes Teil on kõik need olemas dokumendis. ma tahaksin esile tõsta peamised muudatused, mille Euroopa Komisjon on pakkunud. kõigepealt äh, Euroopa Liidu ja kuue riigi vahelise leping võimaldab Euroopa Liidul viisavaba reisimist ja ka nimetatud kuue riigi kodanikele äh, viisavabast liikumist äh, maksimaalselt üheksakümne päeva jooksul ja pärast esimest riiki sisene. see kehtib Euroopa Liidu ja Bahama vahel. teine oluline muudatus on see, et asendatakse sõna community sõnaga union, nagu te teate, Lissaboni lepingu jõustamisega kahe tuhande üheksandal aastal Euroopa Liit üksinda sai nüüd konsolideeritud äh, juriidilise isiku staatuse. viisa nõudest loobumine hõlmab kõiki kodanike kategooriaid, kes riigivad, reisivad äh, äh, kõikidel võimalikel eesmärkidel, välja arvatud tasulise tegevuse pool. minu arvates see lühiajalise viisa nõudest loobumine näitab Euroopa Liidu ja nimetatud kuue riigi vahel suhete süvenemisest, soodustab poliitilist dialoogi AKV riikidega äh, ja see dialoog pidevalt kasvab. see kokkulepe võimaldab meil jätkada partnerlussuhteid selge õigusliku raamistikuga. see lühiajalise viisa nõudes loobumine kujutab endast positiivset sõnumit nimetatud riikidele. ma tahan samuti juhtida teie tähelepanu äh, äh, Rumeenia, Bulgaaria, Küprose äh, Äh, saavad sellega liituda siis, kui jõuavad lõpule nende Schengeni äh, ruumiga liitumine. ja see peaks olema kajastatud ühisdeklaratsioonis, mis on selle kokkuleppe lisas ja see julgustab nimetatud riikide ametivõimusid viia lõpuni nii kiiresti kui võimalik nimetatud kuue riigiga kahepoolsed kokkulepped lühiajalise viisa nõudes lõpumi- eh,, loobumiseks, nagu on meie Euroopa Liidu kokkulepe. ja äh, Äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend kuus veebruar, kui on vajalik, siis me korraldame veel kohtumisi, et läbi arutada muudatusettepanekud hääletuskomisjonis. nüüd esimees ütleb meile, millal see toimub ja ilmselt äh, äh, võetakse need raportid vastu mais või juunis. suur tänu, Emilia. ma mainisin, et sa oled kuue soovitus raportid, see on äh, nõusoleku menetlus ja meil on ainult protseduurilised muudatusettepanekud võimalik. ma tahaksin kontrollida, kas mõni variraportööridest soovib sõna. professor. tahaks öelda, et meil ei ole tegelikult mitte midagi selle vastu, mm, väga tore et äh, meil on ähm, üha rohkem selliseid ettepanekuid erinevate riikidega seoses, kui me anname viisavabaduse, siis võtame kasutusele ka ETIAS-e, äh, mis äh, samas tähendab seda, et et mingit viisat siiski me nõuame erinevate riikide kodanikelt. nii tore on, kui meil on need viisa vabadus, aga ma ei saa aru, miks me samal ajal võtame siis sellise süsteemi vastu, mis on nagu jällegi viisasüsteem. suur tänu äh, roheliste ja ALDE varireporteer. suur tänu esimest ja ma tahan Emilia Pavelit õnnitleda äh, selle puhul, et ta on töötanud seda viisanõudest loobumise kokkulepete teemaga kuna äh, viisanõuete liberaliseerimine seoses nimetatud riikidega on oluline, tahaksin öelda, et äh, lühiajalise viisanõudest loobumine kujutab endast olulist vahendit, millest saavad kasu kodanikud äh, äh,, soodustab kultuuridevahelist dialoogi, vastastikust mõistmist ja kuuluvustunde tekkimist äh,, ilma et piirid seda takistaksid ma tahaksin aga pöörduda Euroopa Komisjoni poole pidades silmas seda, kui oluline on Euroopa Parlament kaasusseadusandlane ja kutsuda üles suuremale läbipaistvusele nimetatud lepingute ettevalmistamisperioodil. kui käsitletakse lühiajalise viisa nõudest loobumist, tuleks esitada rohkem informatsiooni, rohkem statistilisi andmeid pidada, rohkem konsultatsioone Euroopa Parlamendiga kõikides etappides eh, ja eriti just enne lepingute sõlmimist ja mitte tagantjärele. härra Raader eh, Rahvapartei nimel suur tänu võimalusest sõna saada, kolleegid. lühiajalise viisa nõudes loobumise kokkulepped äh, nimetatud riikide kodanikele äh, näitab seda, et Euroopa Liit on pühendunud majandus- ja poliitilise arengu soodustamisele nimetatud riikides. me peame lihtsalt äh, ajakohastama nimetatud lepingud, viima nad vastavusse Euroopa õiguse arengutega loomulikult ma nõustun härra Paaveli soovitusega äh, toetada nimetatud lepinguid, öelda omapoolne jah. Äh, ma tahaksin siiski pöörduda Euroopa Komisjoni poole üleskutsega tutvustada nimetatud äh, ettevalmistatavaid lepinguid õigeaegselt. Euroopa Parlament peab andma omapoolse nõusoleku enne, kui need lepingud jõustuvad ja mitte aasta hiljem see oleks kollegiaalne suhtumine institutsioonide vahelises koostöös ja me loodame, et tulevikus näidatakse üles suuremat kollegiaalsust. ja veel ma tahaksin lisada. Neid lepinguid tuleb hiljem uuesti muuta, et võtta arvesse asjaolu, et Bulgaaria ja Rumeenia eh, ühinevad riigi sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga eh, ja seda aastaks kaks tuhat kakskümmend ja ma loodan, et Euroopa Komisjon on juba alustanud tööd sellel suunal. tänan, kuna rohkem varireportööri sõnasoovijaid ei ole, annan sõna järje tagasi härra Pavelile. aga ma vabandan, proua Viržja. kas te ei näegi mind enam? oh, ma istun otse siin teie vastas ju ja väga hea, head kolleegid juba kõnelesid, ma olen juba kahe tuhande üheksandast aastast jälginud, mis selle teema valdkonnas toimub, nii et minu fraktsioon põhimõtteliselt toetab viisa äh, vabastamist, viisanõudest loobumist ja ma tahaksin äh, juhtida tähelepanu asjaolule, et äh, et tegemist on väga paljude muutujatega poliitika palkadega ja riigid, kellest me siin räägime, on riigid, mille puhul äh, viisanõudest vabastamine toob kasu ennekõike ikkagi eurooplastele, see on väga tore, äh, kuivõrd need on suurepärased puhkusekohad, aga minu meelest peaksime viisanõude süsteemi kasutama partnerlusest lähtuvalt ennekõike, meie Tuneesia sõpradest rääkides siin. Nendel on väga raske läbirääkimisi äh, algatada äh, äh, nii, et need oleksid vastastikuselt kasulikud. läbipaistvus ning vajadus Euroopa aluslepinguid austada on väga oluline selles valdkonnas. Euroopa Parlamenti tuleb seega kaasata ja proua Gabriel, kes on olnud pikka aega meie raportööriks nendes teemades, on korduvalt toonitanud seda, kui oluline see on, äh, me peame seda tööd jätkama ka tulevikus, muidu äh, kui meid süstemaatiliselt äh, ignoreeritakse ja informeeritakse pärast alles, meid tuleb kaasata juba enne seda, kui selliseid kokkuleppeid sõlmitakse, vastasel juhul pole sellel mitte mingisugust mõtet. tänu, Mari-Kristiin. Emilian, kas sa soovid uuesti sõna saada, palun? lühidalt. ma tahaksin tänada kõiki variraportööre tehtud töö ja koostöö eest ja jään ootama hääletustulemusi. Anna, kas sa soovid samuti sõna? palun lühidalt. ma tahaksin toetada Marie-Christine Vergiat, kes esitas hoiatuse, et me peame eh, suhtuma sellesse mitte kui tavategevusse, arvestades mõned nendest riikidest on need riigid, mis on osalised äh, rahapesus. ja mitte ainult sellel põhjusel, St Kitts ja Nevis on nüüd äh, hõlmatud suurde skandaali, äh, kus on firmad, kes aktiivselt tegutsevad Euroopa riikides, ka minu koduriigis, äh, konkreetsemalt Maltal Äh, osaledes kavas, millega müüakse Euroopa kodakondsust ja passe ja seda rahapesu eesmärgil. St Kitsi ja Nevise puhul on tegemist riigiga, et see firma, kes samuti tegutseb Euroopa Liit, asub ja tegutseb ja kes on nüüd sattunud suurde probleemi, kuna ta on ära kasutanud seda süsteemi suurte rahapesuoperatsioonide läbiviimiseks äh, nende inimeste huvides, kes peavad ennast äh, maailma kodanikeks, äh, rahakad isikud, kes liigutavad oma ausalt või mitte nii ausalt teenitud rikkust ühest riigist teise, teise riiki, et varjata seda maksuametite ees ja seega osaledes kuritegudes. ma kutsuksin üles hoiatusele ja ettevaatusele. tänan teid kõiki teie sõnavõttude eest ja ka raportööril. muudatuste esitamise äh, tähtaeg on kahekümne kuues veebruar, kuna tegemist on protseduuriliste muudatusettepanekutega. ja tänan kolleegid, nüüd meil seisab ees tõeline väljakutse, sest äh, meil on jõudnud äh, oma ajakavaga natuke äh, ette järgmisest punktist, äh, sest see on kavandatud kella kümme neljakümneks, mis puudutab liidu elektroonilise teemaksu koostalitusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise dokumenti. ma tahaks kontrollida, kas kõik osalised on kohal. härra Škripek, selle arvamuse koostaja ei ole kohal seega teeme praegu vaheaja. kolleegid, kui teil pole midagi selle vastu, sest järgmise päevakorrapunkti raportööri ei ole veel kohale jõudnud. Eh, me teeme praegu pausi ja jätkame kell kümme nelikümmend ja palun tulge tagasi kella kümne neljakümneks, kui te tahate osaleda päevakorrapunkti kuusteist arutlusel. tänan so suspension till 10.40. seega paus kuni kümme neljakümneni.

Um, dear colleagues who are waiting for the interoperability point, just to mention, I'm sorry to head kolleegid ähm,, ähm, ma kardan, et me alles kell üksteist saame jätkata selle päevakorrapunktiga, tõesti vabandan nende viivituste eest. noh, proua Otsipel on äh, õnnelik selle üle, väga hea, aga jah, paraku me ei saa midagi teha jätkame kell üksteist punktiga kuusteist koostalitlusvõime. aitäh! nüüd on seda kolleegidele, kes on väljas kell üksteist.

So colleagues, with some minutes of delay we will re- niisiis, kolleegid, väikese hilinemisega jätkame. ja järgmine päevakorrapunkt äh, puudutab liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõimet ja teemaksu ja tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamist siis kahekümne esimesel mail kaks tuhat viisteist avaldas komisjon ettepaneku selleks direktiiviks Äh, see on siis uuesti sõnastamise direktiiv TRAN komisjon on juht komisjoni kahekümnendasel juunil kaks tuhat seitseteist otsustasid äh, liibe koordinaatorid äh, koostada arvamuse selle kohta ning raportööriks meie poolt on härra Skri-, Skripek. ning kui teil on küsimusi, siis ka komisjon on esindatud, muu peadirektoraat ja nad saavad vastata teie küsimustele. annan nüüd sõna härra Skripekile oma äh, raporti äh, eelnõu tutvustamiseks, palun. suur tänu, juhataja. tahan tänada komisjoni selle ettepaneku eest, mis äh, esitati seoses direktiiviste sõnastamisega äh, elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime teemal meie teedel on selge, et vaba liikumine on toonud kaasa uusi võimalusi ärivaldkonnas, eelkõige transpordisektoris, mis on väga atraktiivne kogu Euroopa Liidus. ning direktiivi uuesti sõnastamise üheks eesmärgiks on avada turg elektroonilise teemaksu turg, et oleks võimalik tegutseda kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides et siis kõigis sõidukites saaks kasutada ühte seadet, mida saaks kasutada teemaksu kogumisel, et see oleks abiks nii kodanikele kui ka ettevõtetele. nii et äh, on siis plaanis luua süsteem ühele äh, elektroonilise seadme jaoks nii, et äh, sõidukijuhil oleks võimalik peatumata läbida riike, ka tasulisi teid kasutades ja siis toimuks nende teemaksude tasumine automaatselt. see on siis idee praktikasse, see rakendunud ei ole, on äh, tekkinud mitmeid takistusi, aga oluline on see, et see tõesti reaalsuseks saaks, et meie siseturgu edasi arendada mina keskendusin oma arvamusel just elektroonilise teemaksu tasumata jätmisele. see on suur probleem, sest et praegu ei ole võimalik ähm, äh, neid makse piisavalt tõhusalt sisse nõuda. koostöö liikmesriikide vahel ei ole piisavalt hea ning äh, teabevahetuse kaudu oleks siis võimalik tuvastada sõiduki omanikku minu muudatusettepanekus on rõhutatud, et on oluline teha eristus riikide vahel, kus see tasumata jätmine kujutab endast kuritegu ja käivitatakse äh, kriminaalmenetlus. teistes riikides on aga tegemist haldusõigusliku küsimusega sarnaselt äh, näiteks parkimise eest tasumata jätmisega, äh, millest on ette nähtud trahv. tuleb niisiis teha eristus nende kahe süsteemi vahel. riigid kannavad kahjusid seeläbi, et nad ei suuda enda teemaksude äh, Ähm, maksmist tagada, näiteks äh, Slovakkias on see väga suur probleem ja kui süsteem võimaldaks äh, andmeid vahetada, siis oleks võimalik see lünk ületada, et see on väga oluline. siiski arvan, et on oluline teha mõned muudatused komisjoni ettepanekusse. minu ettepanek on, et nähtaks ette meetmed, mis oleks täielikult kooskõlas andmekaitse üldmäärusega sest tegemist on isikuandmete vahetamisega. oluline on täpsustada, et neid andmeid võib kasutada ainult konkreetses ajavahemikus ja konkreetsel eesmärgil. ehk siis elektroonilise tee maksu tasumiseks. see kehtib juba sõidukijuhtide puhul, kes sõidavad ohtlikul viisil kui nad näiteks ei kasuta mm, ähm, turvavööd äh, või siis äh, sõidavad äh, joobes, niisiis tuleb kasutada samasuguseid põhimõtteid nagu sellistel juhtudel, ehk siis äh, proportsionaalsuse põhimõte on oluline äh, sest elektroonilise teemaksu äh, tasumist saab tagada ainult elektroonilise andmevahetuse võimaldamisega liikmesriikide vahel. aga loomulikult tuleb siin järgida proportsionaalsuse subsidiaarsuse põhimõtet. mina arvan, et on võimalik liigse halduskoormuseta luua tõhus süsteem. ja kui laiendada süsteemi niimoodi, et see hõlmaks ka äh, parkimistrahvid, siis see muudaks selle veelgi tõhusamaks. kui aga teemaksu tasumata jätmist loetakse liikmesriigis kriminaalkuriteoks, siis tuleks sellega tegeleda liikmesriigi tasandil. ma tahaksin tänada kolleege, eelkõige ka kolleeg Joosep Nantsi, kes esitas väga kasulikke äh, kommentaare ma olen kindel, et kolleegide esitatud muudatusettepanekud rikastavad äh, seda ettepanekut. kui me suudame selle praktikas ellu viia ja süsteemi muuta tõhusamaks, siis tuleb see kasuks liikmesriikidele ning Euroopa Liidu majandusele. me ei tohi unustada ka seda, et siseturg võimaldab seda ja tuleb karistada neid, kes reeglitest kinni ei pea aitäh, ma näen, et kaks var-, et variraportööri ruumis ei oleks, mõni kolleeg soovib vahepeal äh, midagi küsida, tundub mitte, annan siis sõna härra Šogorile, palun. Thank you, I would like to aitäh! ma tervitan komisjoni algatust äh, tegeleda kehtiva seadusandluse puudustega muuta see tõhusamaks, praegu kehtiv seadusandlus ei ole suutnud suuremat osa oma eesmärkidest täita. mis puudutab liibepädevusi ning uuesti sõnastatud direktiivi mõjusid isikuandmete kaitsele ja eraelu kaitsele, siis mul on hea meel, et raport keskendub andmekaitsele ja seal viidatakse äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli kuusteist. on äärmiselt oluline, et liikmesriigid peaksid kinni oma kohustustest, mis puudutab andmete kasutamist ning ajutist salvestamist ja oluline on pidada kinni proportsionaalsuse põhimõttest isikuandmete käitlemisel oluline on mainida ka liikmesriikide kontaktpunktide ülesannet ähm, info andmisel vastavalt artiklis kaks B ära toodud infole. Äh, peab siis äh, teemaksu kogujal olema ka võimalus äh, saada juurdepääs neile andmetele, mis on vajalikud teemaksu sissearvamiseks veel üks küsimus, mille üle tahan raportööriga põhimõtteliselt arutada, on on see, et komisjonil on võimalik talle kirjutada õigusakte ainult viie aasta jooksul vastu võtta. me teame, et isikuandmete vahetamine liikmesriikide vahel äh, äh, põhineb eelkõige direktiivil kaks tuhat viisteist viisteist, mis puudutab äh, piirideüleseid liiklusrikkumisi ning direktiiv võimaldab komisjonil võtta vastu talle kirjutatud õigusakte viieks aastaks, kuid direktiivis on ka öeldud, et äh, volitusi on võimalik pikendada, kui parlament ja nõukogu vastuväiteid ei esita, aitäh. Thank you very much and now suur tänu, palun Maria Grgini. mulțumesc mult, <clears throat> Brigitte. Sigur că este un uh, raport important. aitäh, Brigitte. tegemist on väga olulise raportiga. mul on hea meel, et komisjon on keskendunud sellele teemale ja nõustun eelkõnelejatega, et me peame arvesse võtma subsidiaarsust ja proportsionaalsust igas raportis, kuid me peame keskenduma ka tasakaalu saavutamisele, tuleb tagada, et kõik kasutajad neid teemakse tasuksid. sellega seoses on mul üks küsimus. ja väljendan ka selle fraktsiooni arvamust, keda esindan. kui äh, teemaksud ja sanktsioonid on liikmesriikides erinevad, siis äh, on operaatoritel keeruline olla neist teadlikud. kuidas saab mõni väikeettevõte olla teadlik erinevustest liikmesriikide vahel? nad ei pruugi olla üldse teadlikud, kui suured erinevused sanktsioonide vahel olla võivad, mõnes liikmesriigis on trahv, mõnes teises lausa vanglakaristus. Äh, nii et see on minu meelest oluline takistus, teadlikkus äh, liikmesriikide erinevatest äh, reeglitest. me peame tagama selle, et äh, see muudatus äh, täidab oma eesmärgi ja toob kaasa suurema selguse ja ühtsuse, ühtsuse kogu protsessis, mitte ei tekita lisakulusid. olen ettevõtjatega sellest rääkinud ja me ei ole leidnud häid meetmeid, kuidas äh, takistada seda, et inimesed jätavad teemaksu tasumata kuidas tagada, et seda ei juhtu? olles pidanud nõu kolleegidega oma fraktsioonist esitama muudatusettepanekud äh, kahekümne kuuendaks kuupäevaks ja loodan, et äh, leiame kompromisslahenduse, et parandada komisjoni ettepanekut, aitäh! suur tänu, tundub, et rohkem sõnasoove ei ole, aga annaksin sõna komisjonile et vastata proua Grapini küsimustele, võib-olla soovib siis raportöör veel kord sõna võtta. proua Sušik, palun, teil on sõna. Äh, vabandust, härra Sušik, teil on sõna. Äh, suur tänu, proua juhataja. suur tänu, et olete mind siia kutsunud. ütleksin paar sõna raporti kohta. kõigepealt me arvame, et isikuandmete kaitse selle ettepaneku kontekstis on määrava tähtsusega ning seetõttu on meil hea meel, et Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud ka lähevad selles suunas, et äh, seda aspekti tugevdada. ma mainiksin mõnda aspekti, milles me oleme eri meelel. kõigepealt see ettepanek äh, topeltõiguslikuks aluseks, mis on tavaliselt erand reeglist. ma arvan, et äh, ettepaneku fookus on siin selgelt transpordile, sellepärast me ei näe vajadust kahekordseks äh, õiguslikuks aluseks. samuti muudatusettepanekus neli me oleme nõus, et isikuandmete töötlemisel peab äh, olema teatav raamistik, aga see peaks hõlmama äh, mõlemad direktiivi osa ehk siis mitte ainult koostalitlusvõime, vaid ka parem Mm, koostöö või teabevahetuse hõlbustamine. nüüd äh, vastuseks proua Grabinile äh, arvan, et asi ei ole ainult äh, selles, et ähm, operaatorid ei teaks, millised on sanktsioonid, see on ju see on ju äh, alati nii, et siin, see ei ole kuidagi spetsiifiline juhtum, kui, kui keegi näiteks sõidab tekiteb äh, liiklusõnnetuse teises liikmesriigis, siis ei ole ta ka teadlik, milline sanktsioon seal täpselt järgneb. nii et ma arvan, et meil ei ole subsidiaarsusele mõeldes ka õigust teha ettepanekut ähm, trahvide täielikuks harmoneerimiseks, meil on üldine reegel, et äh, trahvid peavad olema proportsionaalsed äh, mm, siis äh, hirmutavad ja, ja, ja üks äh, kriteerium on veel, mis mul praegu meeldib, tegelikult ma arvan, et me ei saa neid kuidagi harmoneerida üle-euroopaliselt. aitäh, härra Škoribe, kas soovite veel kord sõna? ei, hästi. siis annan teile teada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kuues veebruar kell kaksteist nüüd ma meenutaksin liikmetele, et see puudutab ümbersõnastamise, uuesti sõnastamise ettepanekut vastavalt ähm, siis kodukorrapunktile sada neli ning ähm, see tähendab, et tuleb ähm, esitada selgitus ja põhjendus, kui muudatusettepanekud on seotud kodifitseeritud osadega ehk siis nimetatud valgete osadega ettepanekust ja võetakse vastu ainult need muudatusettepanekud, mille jaoks on tungiv vajadus, mis puudutavad äh, teksti loogikat äh, ning äh, muudatusettepanekute pikkus ei tohiks ületada viitesadat tähemärki tõlke põhjustel. siis oleme selle teemaga lõpetanud ja härra Weidenholzer saab sõna, aitäh! morning. Uh, so we are, we are moving on. tere hommikust kõigile, jätkame oma päevakorraga. Schengeni infosüsteemi mm, asjade seis, annan sõna härra Koiljule. aitäh, härra juhataja, nagu teate, siis uh, kuuendal novembril võtsime siin komisjonis vastu Euroopa äh, komisjoni ettepaneku, mis puudutas Schengeni infosüsteemi kasutamist ja mina keskenduksin kahele kolmest äh, ettepanekust piirid ja politsei koostööd kaks esimest triloogi toimusid siis äh, kaheksakümnendal novembril Eesti eesistumise ajal ja ma kasutan võimalust äh, tänada Eesti eesistujat suurepärase töö eest, koostöö eest äh, neil teemadel. vahepeal oleme nüüd läbi viinud tuhandeid tunde trilooge tri ka Bulgaaria eestmisel ja töö, mis on seni ära tehtud, on äh, väga hea, me oleme käsitlenud kõiki sätteid neist kahest ettepanekust ning loodame esimese arutelu vooru piiride ettepanekule lõpule viia järgmisel nädalal. see hõlmab siis umbes kuutekümmet artiklit. kuid meie ees on jätkuvalt ohutu ülesanne, et kui me soovime jõuda kokkuleppele veel Bulgaaria eesistumise ajal. ma loodan, et nõukogu ja komisjon jagavad parlamendiga neid eesmärke. kui me viime reformi läbi, siis kõ peavad kõik institutsioonid olema valmis muutusteks staatus quo's, sealhulgas tuleb arvesse võtta ka parlamendi seisukohta. nii et tahan selgelt öelda, et ma ei kavatse parlamendi seisukohtade kaitsmisest loobuda äh, kokkuleppe saavutamise nimel. nii et loodetavasti on nii komisjon kui Bulgaaria eesistuja sama valmis kompromissideks nagu Euroopa Parlament. aitäh, härra Linnas, palun. suur tänu. lisaks sellele, mida ütles Carlos me oleme tegelenud ka tagasipöördumisteadetega Schengeni infosüsteemis ning teinud väga tihedat koostööd kõigi selle komisjoni kolleegidega, jõudsime tugeva ühtse seisukohani Liibes toimunud hääletusel, millele Carlos juba viitas. ja meenutaksin lihtsalt, et see konkreetne ettepanek parandab ja laiendab Schengeni infosüsteemi kasutamist, et Ähm, teha liikmesriikidele kohustuslikuks hoiatusteadete sisestamine süsteemi inimeste kohta, kelle kohta on langetatud tagasisaatmisotsus. nii et põhimõtteliselt tekib uus hoiatusteate kategooria süsteemis. parlamendi seisukoht on, me tervitame seda ettepanekut, peame oluliseks hoiatusteadete kasutamist, et teha kindlaks nende inimeste lahkumine, kellele kelle varjupaiga või täiendava kaitse taotlust ei rahuldatud. parlamendi seisukoht on, et see uus hoiatusteade kuidagi ei mõjuta varjupaiga taotlejate staatust, see on lihtsalt tehniline muudatus, aga äh, kõik õigused nagu ähm, kaitse tagasiadmise vastu ja nii edasi peavad säilima. me ei ole kõigil teemadel teinud nii kiiresti edusamme, kui me oleme soovinud. mõned äh, küsimused on jätkuvalt lahtised. see puudutab ähm, kaitsemeetmeid äh, tagasiadmise otsuse saanud äh, jaoks äh,. liikmes riigid kohtud peavad üle kontrollima, kas äh, tagasisaatmise otsus äh, on äh, tühistatud, edasi lükatud. meil on selles küsimuses erinevad seisukohad, mida triloogil, triloogide käigus veel arutame. ning parlament rõhutab, et tuvastamine pole võimalikult täpne, kasutades sõrmejälgi, näokujutisi ja nii edasi kõigi tagasisaatmisotsuste puhul mm, kuid triloogidel toodi välja mõningaid juhtumeid, kus äh, selliseid andmeid ei ole võimalik äh, sisestada, näiteks kui otsus on tehtud tagaselja. Äh, me püüame siin leida lahenduse, võttes arvesse nõukogu välja toodud probleeme, samas säilitades meile olulised aspektid. ja nüüd ka tehnilisel tasandil on meil teatavaid erimeelsusi stat-, statistika kasutamine artiklites kuus ja üksteist, sõrmejälgede eh, kasutamine daktüloskoopiliste eh, kujutiste asemel, mis eh, hõlmaksid ka peopesa hoiatusteadete kiirus, siis konsulteerimine kokkulangevuse tuvastamisel. me püüame siin leida ühisseisukohta ja siis isik, siis andmete vahetus äh, tagasisaatmise eesmärgil. me loodame õige pea teha edusamme ka neis valdkondades. kokkuvõtteks arvab me liigume õiges suunas, ma tahaksin tänada variraportööre konstruktiivse koostöö eest ja hea koostöövaimu eest ning suur tänu muidugi ka sekretäriaadile, Katrinile, kõigile teistele nõunikele ja äh, Äh, assistendile, meil on palju tööd veel ees, aga usun, et suudame saavutada head tulemused. Jussi Ala-Aho äh, ja Birgit Sippel Merjam Taali nimel, palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. siis äh, on oluline andmesüsteem, mis kompenseerib sisepiirikontrollide puudust. sissisüsteemi arendamine selleks, et praegustele ning tulevi-, tulevastele väljakutsetele vastata, on meie ühine eesmärk. üks meie eesmärkidest peaks olema ka sissi tehnilise ülesehituse parandamine, nii et see oleks usaldusväärsem ning äh, see oleks katkematult kättesaadav oleme avatud kõikidele lahendustele, mis seda võimaldavad, aga liikmesriikide koopiad peaksid jääma vabatahtlikuks. Euroopa konservatiivid ja reformistid võtavad äh, terrorismi ohtu ning sisejulgeolekut tõsiselt. seega tervitame ettepanekut terroristi, terroristi rünnaku hoiatuse kohustuslikuks muutmist äh, aga parlamendi seisukoht on liberaalse palaku äh, meie kodanike turvalisuse küsimuses. ja samuti hoiatused ähm, sisemise, sisenemise ning äh, viibimise kohta peaksid olema paindlikud äh, vastavalt liikmesriikide vajadustele. hoiatuse sisestamine ei peaks olema seotud konkreetsete kriminaalkohtu otsuste äh, mm, kestusega. selleks, et kuritegelikud sisserändajad ei tuleks uuesti äh, meie piiridele, peaks üldisemalt rakendama hoiatuste süsteemi. me peame Euroopa Liidu õigusest kinni pidama ka siis, kui inimesed tulevad meie piiridele ning nagu väidavad, et neil ei ole isiku tõendavaid dokumente. me peame ähm, isikusamasuse kontrolli usaldusväärsust parandama, tehnoloogia Äh, biomeetriliste andmete põhjal uuringute ja otsingute läbiviimine areneb kogu aeg ja Euroopa Liit peaks kiiresti uusi töövahendeid kasutusele võtma. andmekategooriad, mida läheb vaja hoiatuste jaoks, nende puhul peaks iga kategooria vajadust põhjalikult analüüsima. liiga palju teavet toob kaasa äh, nii suure müra ning äh, liigse halduskoorma juurdepääs äh, sissile peaks olema võimalikult lai äh, legitiimsetel eesmärkidel, ka varjupaiga ametivõimude juurdepääs peaks olema tagatud. mis puudutab tagasipöördamist, äh, tagapöördumist, tagasipöördumiste hoiatuste ajutist peatamist, see peab, selle üle tuleb veel järele mõelda, kas see on tehtav, kas see on tehniliselt võimalik, igal juhul lõppkasutajate jaoks oleks see koormav. hoiatuste mitte sisestamine ähm, selliste tagasisaatmise otsuste kohta, mille suhtes on esitatud kaebused, äh, õõnestaks kogu süsteemi. Ähm, Euroopa konservatiivid ning reformistid toetavad biomeetriliste andmete kasutamist usaldusväärseks isikutuvastuseks. tahaksime sõrmejälgede ning äh, käejälgede kasutamist äh, tagasisaatmisega seoses andmete kogumine tagasisaatmise eesmärgil aitab tagada tõhusat ning veenvat tagasisaatmispoliitikat. liigsed tingimused andmete edasikandmisega seoses on liiased, kui eesmärgiks on äh, tagasisaatmise tõhustamine. mis puudutab äh, kolmepoolseid läbimärkimisi, siis äh, kompromissid on meie fraktsioonile vastuvõetavad suures osas. aitäh, Birgit Sipper, palun. Äh, kahjuks äh, kolleeg Merjam Talli ei saanud täna siia tulla, nii et loen ette tema märkmed ja kõigepealt suur tänu mõlemale raportöörile, suur tänu nende meeskondadele põhjaliku töö eest viimase kuu jooksul. meie fraktsioon toetab läbirääkimisi praegusel hetkel, kuivõrd üritatakse saavutada head kompromissi julgeoleku ning kodanikuvabaduste vahel. oluline on aga see, et Euroopa Parlament ei anna relvi käest mõningates võtmeküsimustes, millest nüüd mainiksin kahte. tagasipöördumine, tagasisaatmine meie fraktsiooni jaoks ei ole vastuvõetav, et sissüsteemi pannakse hoiatused nende sisserändajate kohta, kelle suhtes on algatatud kaebuste protsess. Nad ei ole kõiki oma õiguslikke võimalusi veel ära kasutanud ja kui meie süsteem lubab selliseid võimalusi, siis me peaksime andma neile võimaluse neid ka kasutada aga nõukogu ei ole meiega selles küsimuses päri. kompromissiks on teinud raportöör äh, ettepaneku hoiatus külmutada, aga paistab, et nõukogu jaoks ei ole ka see piisavalt hea kompromiss. ja seetõttu kutsun härra Lennartsit üles äh, meenutama seda, milline on parlamendi seisukoht andmesubjektide õiguste osas ning äh, õigusmenetluse austamise osas ning me kavatseme teid selles osas teda ka toetada teistes küsimustes on läbirääkimised olnud head, aga on, meil on ka üks põhimõtteline kriis, kui asi puudutab seda, kelle andmeid tuleks süsteemi panna. komisjoni ettepanekust lähtuvalt kõik, kes on üheaastase karistusega kuriteo toime pannud, aga see on teistmoodi kui Euroopa Liidu, Euroopa Komisjoni koostalitusvõime ettepaneku tõsise kuriteo piirang, mis on siis kolm aastat. minu fraktsioon on alati arvanud, et äh, lähtuda tuleks kolmest aastast, aga komisjon otsustas toetada Euroopa Komisjoni ettepanekut ning seda tuleb austada. aga siin tuleb äh, selgelt välja öelda härra Coelhole ja nõukogule, et äh, praegune nõukogu ettepanek, äh, kus tahetakse, et liikmesriikidel oleksid vabad käed selles osas, keda nad sellesse süsteemi panevad, see ei ole mitte mingil juhul ega mitte mingil kujul vastuvõetav. see tekitab andmete kogumisega pisikuritegude, kiiruse ületamise ja, ja nii edasi tõttu, mis ei ole seda väärt, et neid andmebaasi panna, selle andmebaasi eesmärgiks on hõlmata tõsist kuritegevust, organiseeritud kuritegevust ning terrorismi. ning äh, seda paluksin äh, meie kolmepoolsete läbirääkimiste koosolekutel tulevikus arvesse võtta. tegelikult kaks, kas, kas veel on neid äh, liikmeid, kes soovivad sõna, paistab, et ei, siis raportöörid, kas soovite vastata? nagu jälle. jah ainult paar sõna selle viimase punkti kohta. ma arvan, et me jääme Euroopa Parlamendi seisukohtade juurde. aga me peame hindama, mida me tahame kaitsta. mis puudutab hoiatuste sisseviimist ja sisestamist, siis reaalsus on see, et liikmesriigiti on olukord äärmiselt erinev. meie seisukoht on selline, et meil oleks vaja teataval määral ühtlustamist. vastasel korral liikmesriigid äh, toimivad nende hoiatuste osas väga erinevalt. praegune status quo lähtub sellest, et tegemist on liikmesriigi pädevusega, nii et ükskõik, milliseid meetmeid me ka ei võtaks selleks, et sisse tuua teataval määral ühtlustamist, oleks edasiminek. loomulikult peame poliitiliselt hindama, kas sellest ka piisab. ma saan aru, et me peame ka nõukoguga kompromissile jõudma ja ma loodan et Bulgaaria eesistuja mõjutab äh, liikmesriike kompromissile minema. tõenäoliselt viimane lõpptulemus ei ole nii küll nii jõuline, nagu parlament seda alguses soovis. ning seda pole ka niigi samas kerge saavutada, nagu nõukogu seda praegu sooviks ehk siis näi-, näis, mida need läbirääkimised toovad ning milline see lõppkompromiss on. aitäh, Carlos! selle päevakorrapunkti käsitlemine on nüüd lõppenud ning nüüd ootab meid ees ühiskomisjonide koosolek koos naiste õiguste komisjoniga ning selleks tuleb minna meil edasi ruumi 3E2. suur tänu! 3E2 kaks